avalduse komisjoni vastu. kaheksateistkümnendal mail andsin teile teada, et terve rida liikmeid on sellelt umbusaldusavalduselt oma allkirja tagasi võtnud. selle informatsiooni leiate ka täiskogu internetilehel. kuna umbusaldusavaldust ei toeta enam kümnendik Euroopa Parlamendi liikmeid, on ta tühine ja seega on see menetlus lõpetatud härra Schaffhauser. härra Schaffhauser, kas soovite kommenteerida seda punkti? jah, selles punktis allkirjad anti, see tähendab, et me käitusime kõigi seaduste kohaselt, jah, hiljem hakati neid allkirju tagasi võtma, praegu valitseb selline õiguslik tühimik. ma ei saa aru, millised on kohtulahendid selles osas ning äh, ma tahaksin, et äh, formaalselt asjaga sii-, siiski edasi tegeldakse, asjaga peaks tegelema seadustepäraselt, meil on praegi, praegu õiguslik tühimik ja miks te ei taha seda umbusaldushääletust lubada? ma arvan, et äh, on väga kahetsusväärne, et me seda ei tee, sellepärast et umbusaldushääletuses ei oleks olnud ju midagi kahetsusväärset hästi, suur tänu. me kontrollisime seda menetlust ja käitusime siis vastavalt ja menetluse käigus on võimalik allkiri tagasi võtta ja kui allkiri tagasi võetakse, siis muutub taotlus õigus tühiseks, kui otsekohe mõni teine liige ei kirjuta alla see on artiklis sada kuuskümmend üheksa kirjas ja kuna lisaallkirju ei tulnud, asendusallkirju ei tulnud, ei olnud kvoorum koos ja sellega muutus see taotlus õigustühiseks. ja me muide ka teile ja kõikidele Euroopa Parlamendi liikmetele andsime selle kohta ka kohe infot, selleks et hoolitseda selle eest, et äh, Äh, tagasi võetud allkirju äh, oleks võimalik asendada, nii et tegelikult koda sai selle kohta informatsiooni. õiguskomisjon kahe